inimõigused, areng ja dialoog on ja jäävad olema meie poliitika nurgakiviks, aitäh! ma olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut äh, selle debati ajal, debatt on lõppenud ja nüüd tuleme hääletuse juurde. ning esimene on ühine äh, resolutsiooni ettepanek äh, Iraagi kohta. muudatus number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. proua de Kaisa. proua president, kas ma võiksin paluda, et härra Mauro räägiks mulle täpsemalt sel, oma muudatusettepanekust ja sellest, miks see keskendub ainult kristlastele? Sì, grazie. Eh, chiarisco. Aitäh. ma ei taha siin sugugi väita seda, et kristlased on justkui rohkem vähemus kui teised vähemused, aga praegusel hetkel Iraagis on et-, tehtud ettepanek, et kõik kristlased äh, viia elama ühte ja samasse provintsi ja see on ju täiesti vastuvõetamatu, see tähendaks seda, et Kirkukist, ähm, Mosulist ja Bagdadist peaksid kõik kristlased minema ühte kohta justkui getosse elama ja sellepärast soovimegi seda, et Euroopa Parlament selle vastu äh, sõna võtaks ja just nimelt sellepärast olemegi lisanud siia selle muudatusettepaneku äh, raportisse, millest räägitakse ka välisasjade komisjonis. aitäh selle selgituse eest, muudatus number kolm hääletusel, kes poolt, vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd ühine kogu resolutsioon, äh, nimeline hääletus avatud, olete hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud võtame teadmiseks härra Dekaise, hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd siis Tiibeti resolutsioon ning ühe, ühine resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus. hääletus on nüüd äh, avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud ning see on ka vastu võetud ja lõpuks ja lõpuks Birma resolutsioon ja jälle panen selle hääletuse nimelisele hääletusele. hääletus on nüüd avatud. olete hääletanud. hääletus on nüüdseks lõppenud. ja see on vastu võetud. selle äh, koosoleku protokoll esitatakse parlamendile järgmise täiskogu ist- äh,, alguses. kui vastu ei ole, siis kõik resolutsioonid, saadan need resolutsioonid inimestele ja organitele, keda siin resolutsioonis on mainitud. see Euroopa Parlamendi